Eh, suur aitäh! tere päevast, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad! kahe tuhande kümnendal aastal öö, äh, teatas Puuseku Jacques Deloriga seda, et me vajame ühiselt radikaalset pööret energia tootmises ja tarbimises me oleme veendunud selles, et Euroopa vajab tugevamat ühtset energiapoliitikat. Jean-Claude Juncker on ka oma poliitilistes suunistes rõhutanud, et me vajame lihtsama ülesehitusega Euroopa Liitu muuhulgas energiapoliitika raames ja see peab olema tõepoolest visionäärne selleks, et seista vastu eh, inimtekkelistele eh, kliimamuutustele tingimusel, kui te mind aktsepteerite, siis ma tahaksin tõepoolest teha mitmeid algatusi selleks, et seda visiooni ka ellu viia. ma olen täiesti veendunud, et mul õnnestub seda teha. energiapoliitika on seoses kliimamuutustega teinud läbi suuri muudatusi. tänapäeval seisab Euroopa Liit energiapoliitika küsimustes silmitsi suurte väljakutsetega, muuhulgas silmas pidades Vene ja Ukraina kriisi. mu daamid ja härrad nagu ma juba olen öelnud oma varasema kuulamise ajal, on möödunud kahekümne viie aasta jooksul pärast seda, kui langes raudne eesriie ja kümme aastat pärast Euroopa Liidu ulatuslikku laienemist teatud Euroopa piirkondades endiselt tunda eh, veel negatiivsed tagajärjed eh, strateegilistes küsimustes eh, transpordi, energia, infrastruktuuri osas on endiselt väga sügavaid puudujääke me oleme vaadelnud asju majanduslikust vaatepiltist, vaatevinklist, kuid sellest on kujunenud Euroopa Liidu üks tähtsamaid strateegilisi ja julgeolekupoliitilisi prioriteete. ma võin teile kinnitada, et kavatsen seda prioriteeti endale täiel määral teadvustada ja täie vastutustundega selle küsimuse lahendamise kallale asuda. mu daamid ja härrad ma öö, kandideerisin Euroopa Parlamendi täpselt nagu teiegi ja Slovaki küla, kodanikud panid mulle seda meele, et seda, et me tegeleksime Euroopa Parlamendis sellega, et parandada Euroopa Liidu liikmesriikide elanike elukvaliteeti, selleks, et nad saaksid elada paremini, elada eluterves keskkonnas ja et me eh, teeksime järeldusi mineviku õppetundidest. praeguseks puutume aga eeskätt kokku väga kõrgete energiahindadega. me ei suuda kunagi unustada aastat kaks tuhat üheksa, kui Slovakkiat sõna otseses mõttes matus pimedusse, kaks nädalat oli majandus täielikus seisakus, tehased seisid, energiat anti ainult majapidamistele ja haiglatele ja te teate väga hästi, et Slovakkia ei olnud ainuke riik sellises olukorras ja ma olen täiesti veendunud, et ilma Euroopa solidaarsuseta ja pea, peaaegu kohese Euroopa abita oleksid tagajärjed olnud kohutavad ja on meie pühaks kohustuseks tagada, et meie kodanikud ei oleks silmitsi sellise olukorraga uuesti. oluline on, et me oleme sellest kriisist õppinud. nagu hiljutised gaasi stressitestid näitavad, siis me oleme tunduvalt paremini ette valmistatud kui kunagi varem, see tähendab seda, et me saame aidata Ukrainat vastupidivooluga Slovakkiast, Poolast ja Ungarist ja täiesti õigesti, sest et me näeme, et Venemaa kasutab üha rohkem gaasitarnet äh, survevahendina ja nii-öelda poliitilise relva, relvana Ukraina ja teiste riikide vastu, kes tahavad Ukrainat aidata ja see on täiesti vastuvõetamatu, kui ma saan teiepoolse toetuse, siis tegelen ma ka energiajulgeoleku küsimusega Äh, ja pean silmas siin üldisi Euroopa huvisid. stressitestid näitasid ka, et negatiivsed äh, mõjud, mis on gaasitarne seisakutel, neid saab leevendada, kui riigid töötavad koos, selle asemel, et vastu võtta ainult riik, riigipõhiseid lähenemisi. on saabunud selgelt aeg Euroopa Energialiiduks. Need, kes on skeptilised, selle strateegilise otsuse koha pealt siis ütleksin, et seitsekümmend aastat tahe, aastat tagasi oli ühendatud Euroopa ainult unistus. piiri ületamine Slovakkiast Austriasse oli täiesti mõeldamatu ainult kakskümmend viis aastat tagasi. ühtne valuuta või pangandusliit, neid peeti samuti täiesti ebarealistlikuks, aga nagu Nelson Mandela ütles, asjad tunduvad alati võimatud, kuni need ära tehakse. nii et kuidas me peaksime seda tegema? mis, äh, milline peaks olema uus Euroopa Energialiit. koos teie ja liikmesriikidega tahaksin ma ehitada uue Euroopa Energialiidu, mis põhineb viiel sambal. esimene sammas peaks põhinema julgeolekule, solidaarsusele ja usaldusele. Euroopa on suur energiaturg, kus on rohkem kui pool miljardit klienti Euroopa Liit impordib viiskümmend kolm protsenti oma energiast ja see maksab nelisada miljardit eurot aastas. me oleme kõige suurem energiaklient, klient maailmas, aga kas me käitume vastavalt sellele, kas me kasutame oma rahvusvahelist kaalu vastavalt? kas me suudame läbi suruda seda, et hinnad oleks õiglasemad ja turutingimused tasakaalustatumad? kindlasti mitte. meie võimetus rääkida ühe häälega ilmselgelt piirab meie mõju. on aeg, et meil oleks äh, konkreetsem Euroopa energiadiplomaatia, kus meie energiahuvid oleksid äh, ka meie peamiste välispoliitika, kaubanduspoliitika prioriteetide hulgas. parem energia koordineerimine on võimalik, vajalik selleks, et äh, seista vastu survele kolmandatest riikidest ja vältida turu äh, moonutusi, sest et kolmandad riigid ei pea kinni Euroopa Liidu reeglitest. mina pooldan seda, et meil oleks Euroopa ülene debatt, äh, millega, mille tagajärjeks oleks konsensus, mis annaks komisjonile mandaadi läbi rääkida rahvusvahelistes kokkulepetes Euroopa Liidu nimel kolmandate riikidega energialiidu loomine tähendab ka tihedat koostööd meie naabritega, selle, niimoodi, et äh, saaks paremini vastavad turud integreerida ja, ja rõhutan seda, kuivõrd oluline on energiaühendus äh, äh, selles küsimuses. aga me peame mõtlema ka sellele, kuidas ühiselt gaasi sisse osta loomulikult peame kinni pidama konkurentsi ja WTO reeglitest, aga minu arvates me peaksime siiski seda proovima ja üritama ja ma tahan, et Euroopa kasutaks selle, seda neljasaja miljardi euro argu-, argumenti tunduvalt kindlameelsemalt tõeline koordineerimine tähendab ka seda, et liikmesriigid ei peaks modifeerima, modifitseerima oma energiasüsteeme ilma partneritega ennem konsulteerimata, tuleb analüüsida ka selle potentsiaalseid tagajärge nende süsteemidele ja oluline on ka äh, allikate mitmekesistamine, nii mis puudutab marsruute kui energiat sissetoojaid. me peaksime töötama selleks, et saavutada lõunakoridori ja Kaspia gaas Euroopasse, arendama meie partnerlust Norraga edendama Vahemere gaasisadama projekti ja ka arendama energiakoostööd Alge-, Alžeeriaga ja veeldatud maagaasiterminalide arendamine näit- äh,, avab uusi impordivõimalusi. teine sammas äh,, konkurentsivõimeline täielik siseturg. täielik siseturg esindab äh, uue Euroopa Energialiidu selgroogu see nõuab suurenevaid piiriüleseid voogusid, suuremat regionaalset koostööd ja paremini ühendatud infrastruktuuri. Euroopa Liidu seadusandlust peab parandama, tugevdama ja täielikult rakendama. ja me peame säilitama Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime ja tagama eh, majapidamistele sellised energiahinnad, mida nad saavad endale lubada, eriti just kõige haavatavamad meil on vaja adekvaatset energiainfrastruktuuri, kus on head ühendused, eriti just selleks, et integreerida taastuvenergiaallikat äh, võrgustikku ja lahti lukustada energiasaared. struktuurifondid, Euroopa ühendamise rahastu, ühisinvesteeringud ja tulevane Junckeri investeerimispakett panustavad samuti nende energiainfrastruktuuri pro projektide rahastamisse minu kolmas sammas äh, äh, põhineks nõudluse piiramisel selleks, et meie energiaarved oleksid kontrolli all, et parandada meie energiajulgeolekut, me peame piirama oma energianõudlust. energiatõhusust peab nägema rohkem sellise esimese energiaallikana. kõige puhtam megavatt on säästetud megavatt. energiatõhusus peaks märkimisväärselt parandama ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend energiatõhususe parandamine mitte ei paranda ainult energiajulgeolekut, vaid parandab ka Euroopa tööstuste konkurentsivõimet. ma täielikult toetan presidenti eh, pühendumast energiatõhusule ja olen nõus, et meie prioriteetvaldkonnad peaksid olema hooned, transport ja tooted. neljas sammas, CO2 vähendamine Euroopa Liidu energiasegus. tahan jätkata edukat kasvuhoonegaasi emissioonide vähendamist. me peame olema ambitsioonikad, mis puudutab meie kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke ja ma olen täiesti valmis selleks, et Euroopa Liit oleks maailma esimeses, esimesel kohal taastuvenergiaallikate kasutamises. juba aastaks kaks tuhat kaksteist on Euroopa Liit äh, paika pannud umbes nelikümmend neli protsenti maailma taastuvenergiast ja me oleme ka juhtrollis taastuvenergia tehnoloogiate koha pealt. me, see tähendab ka seda, et me tahame luua rohkem kui neli miljonit äh, rohelist töökohta. liikmesriigid äh, peaksid saama otsustada ka oma energiasegu osas, aga rahvusvahelisel tasandil äh, tuleks eesmärgiks seada selle, et aasta kaks tuhat viisteist lõpus allkirjastatakse Pariisis oluline rahvusvaheline kliimakokkulepe ja Euroopa Liidud on olnud ka juhtivaks jõuks ÜRO kliimaläbirääkimistes ja peaks ka sellisena säilima ta-, teadustöö innovatsioon, lisainvesteeringud teadustöösse innovatsiooni on olulised, eriti just sellepärast, et Euroopa Liit peab äh, tegelema selle nimel, et uued äh, madala ta-, ta-, kulukusega, madala süsinikuga tehnoloogiad tuleksid turule, uued tehnoloogiad on ja lahendused on olulised, et saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid nii energia, kliima, majanduse kui sotsiaalpoliitika valdkondades ja mujalgi. nii et need on need viis sammast äh,, millele on võimalik ehitada üles vastupanuvõimeline energialiit ja tulevikku vaatav kliimamuutuspoliitika. minu arvates ei ole võimalik saavutada ühte ilma teiseta ja ma olen veendunud, et integreeritud lähenemine võimaldab Euroopa Liidul kasutada ära nii keskkonna kui majanduskasusid ja saavutada rohelise majanduskasvu töökohtade potentsiaal härra esimees, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, kaks nädalat tagasi oli mul kuulamine selleks, et saada transpordi kosmosevolinikuks. täna teen endast parima, et võita teiepoolne toetus sellele uuele portfellile, mida, mis mulle anti järg-, eelmisel kolmapäeval. ma ei hakka siin ette kujutama, et minust on üleöö saanud energiaekspert aga ma olen teinud endast parima selleks, et eh, valmistuda ette nii palju kui võimalik selleks kuulamiseks ja kui ma saan teiepoolse toetuse, siis teen endast parima selleks, et tagada, et eh, õpin ära ka ülejäänu ja et me saame üles ehitada Euroopa Energialiidu ja teha seda koos, sest päris palju on võimalik saavutada viie aastaga ja usun, et eh, kõik me võlgneme selle oma kodanikele selleks, et tagada, et Euroopa Energialiidu visioon saaks ka tõelisuseks. aitäh!